see toimub juba niikuinii. Nii. nüüd on arutelu lõppenud ning me läheme kohe hääletuse juurde. kõigepealt siis äh, see hääletus, mis puudutab Keenia resolutsiooni ja suutmatust vahistada Sudaani president Omar al-Bashir. me hääletame ühisresolutsiooni eelnõu, muudatusettepanekud ei ole. kes on poolt? vastu erapooletud, erapooletud, jah, selgelt vastu võetud. ja nüüd läheme edasi kuue resolutsiooni eelnõu juurde, mis puudutavad inimõigusi Süürias ja eriti Haitan al-Malehi juhtumit ja panen ühise resolutsiooni eelnõu tervikuna hääletusele, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. Everybody voted kõik on hääletanud. hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. I have a number of announcements mul on terve rida teadaandeid, mis ma olen saanud. proua Gebhardt, siiski protseduuriline küsimus. vabandust, mul ei olnud võimalik oma hääletuskaarti võimalikult kiiresti siia masinasse panna, aga ma hääletasin poolt panime kirja. suur tänu. Euroopa Liidu Nõukogu on, äh, president katkestab, proua Ekk, teie masin ei tööta, jah? no hea küll, aitäh. kas keegi veel soovib sõna praegu? nõukogu edastas mulle siis seisukoha esimese lugemise kohta, äh, see pealkiri